witam państwa serdecznie. przechodzimy do. mu daamid ja härrad läheme hääletuste selgituste juurde. ma tean, et te olete oodanud kannatamatult seda hetke ja oodanud, et ma asun nüüd juhtima seda arutelu ja nüüd ma paluksin nendel inimestel, kes on veel täiskogu äh, saalis ja kellel on väga kiire suundumaks sööklas, et nad teeksid seda vaikselt, et inimesed, kes soovivad äh, hääletusselgitusi anda, et nemad jääksid saali. kõigepealt äh, raport, mis puudutab toitumist ja toiduga kindlustatust. proua Morvai